riski, võib-olla me ei suuda alati välja pakkuda tulemuslikke lahendusi, kuid see on samm, mille üle me peaksime tundma uhkust. suur tänu, härra volinik, kõigepealt ma vabandan kahe kolleegi ees, kuna ma nüüd korraks katkes-, katkestan selle arutelu, aga kuna ma võtsin just juhtimise üle, oleks sobilik hetk teha ametlik avaldus, mis täna õhtu jooksul ära tuleb teha härra Christophe Pechou teavitas mind sellest, et ta astub tagasi Euroopa Parlamendi liikme koha pealt alates esimesest jaanuarist kaks tuhat üksteist. vastavalt reeglile neli lõige üks on parlamendi see koht nüüdsest äh, vaba. Prantsusmaa ametivõimud on teavitanud mind, et härra Pechou asendatakse proua Agnes Lebruniga. vastavalt reeglile üks lõige üks võtab parlament sellest määramisest, ametisse määramisest teada ja see jõustub alates esimesest jaanuarist kaks tuhat üksteist. vastavalt reeglile kolm lõige kaks, seni kuni proua Le Brüni volikirjad pole üle vaadatud, võib ta äh, asuda parlamendi liikme kohale, osaleda selle töös, äh, võttes arvesse, et ta on kirjutanud alla deklaratsioonile, et ta ei asu mingisugusel muul ametikohal, mis on vastavus, mis ei ole vastavuses Euroopa Parlamendi liikme staatusega. suur tänu ja ma soovin uuele kolleegile kõike head. nüüd läheme uuesti oma arutelu juurde, juurde ja järgmine kõneleja on proua Jolie arengukomisjoni nimel, üks minut. proua president, härra volinik see partnerlusleping Euroopa Liidu ja Kameruni ning Kongo vahel peaks olema hea uudis sealsetele inimestele ning ka bioloogilisele mitmekesisusele, aga tegemist on ainult ühe sammuga pikas protsessis, mida Euroopa Liit peab väga tähelepanelikult jälgima. meil on tarvis paika panna reguleeritud, läbipaistev puidukaubandus, mis võtab arvesse kohalike inimeste ja ka metsade huve. Euroopa Parlament peab tagama, et austataks ka põliselanike õigusi ja et nad osaleksid ka tõeliselt konsultatsiooniprotsessis. seeläbi oleks ka lihtsam võidelda korruptsiooni vastu ja tagada tõeline metsade haldamine. lepingud ei peaks olema lihtsalt ettekäändeks, imelikuks tõendiks selle kohta, et me tõesti hoolime sealsetest metsadest. tegemist peab olema tõeliselt tõhusa dokumendiga. suur tänu, nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, esimesena Rahvapartei nimel härra Fjellner, kaks minutit suur tänu, proua president, härra volinik. me hääletame FLECT äh, lepingute üle homme ja need lepingud on väga olulised äh, võitlemaks ebaseadusliku metsakaubanduse vastu, mis on probleemiks nii keskkonna, majanduse kui ka sotsiaalaspektist. ebaseaduslik metsandus on muude haiguste sümptomiks. mõtlen siinkohal vaesust, korruptsiooni, halduse puudumist. tegemist on siin meil ühtede vaesematega riikidega maailmas ja on väga hea, et komisjon on äh, läbi rääkinud nende lepingute osas niimoodi, et äh, Kongos ja Kamerunis on võimalik läbi viia uuendusi ja tugevdada inimeste omanikutunnet. me peaksime tähelepanu pöörama haiguse põhjustele, mitte ainult sümptomitele, seda on siin tehtud, seetõttu ma hääletan ka homme poolt. kui me tahame võidelda ebaseadusliku puidukaubanduse vastu, siis meil äh, tuleb toetada vaeseid riike, mis äh, soovivad eksportida tooraineid. mina olen pärit ähm, Rootsist, meie omal ajal rikastusime ka puidu ekspordiga. me ei tohiks äh, teisi maid sarnasel teel takistada. kindlasti tuleb meil jätkata läbirääkimisi nende riikidega ja keskenduda ebaseadusliku puidukaubanduse, mitte üldse puidukaubanduse vastu. ja nüüd äh, härra Tsutas, üks minut, palun. tänan äh,, proua president, volinik komisjon on lõpule viinud läbirääkimised nende partnerluslepingute osas puitu eksportivate riikidega. nüüd on ääretult oluline tagada põliselanike kaasamine lepingute rakendamisesse. peame tähelepanu pöörama sellele, et nendes riikides oleks hea seadusandlus metsandusvaldkonnas ning et oleks võimalik vältida korruptsiooni meil tuleb äh, jätkata seda dialoogi ka teiste riikidega, meil on vaja metsatööstus, mis äh, oleks keskkonnaalaselt jätkusuutlik. kindlasti tuleb äh, pakkuda nendele riikidele igakülgset rahvusvahelist abi. ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel härra Rinaldi vabandust, härra Davis. nüüd ähm, Euroopa Liit antud juhul ei ürita oma tahet äh, arenguriikidele peale suruda, vaid on ulatanud abistava käe. kui me sõlmime lepingu riigiga nagu Kongo, siis tekivad mitmesugused äh, praktilised probleemid. Kongo on praktiliselt sama suur kui kogu Euroopa selle riigi valitsus on vägagi puudulik, korruptsioon on äh, vohav, Transparency International paigutab ta korruptsiooni osas esirinda. millised meetodid meil on tagamaks nende lepingute rakendatavus? meil on käputäis inimesi, kes äh, sellega tegelevad. ebaseadusliku puidu turud on näiteks ka riigid nagu Hiina, mis ei pööra tähelepanu sellistele aspektidele nagu meie. kõik need probleemid viitavad sellele, et vabatahtlikud partnerlused on küll sõlmitud heade kavatsustega, aga tagatisi ei ole. nii et eh, mida teeb komisjon siis selleks, et need kõrged ambitsioonid tõesti realiseeruvad? kuidas me saame olla kindlad, et need vabatahtlikud partnerlused tõesti viivad meid eesmärkideni, kuhu me tahame jõuda? tänan ja nüüd äh, EFT fraktsiooni nimel proua Rosbach, kaks pool minutit. proua president, maailma metsad on maailma kopsud ja meil tuleb neid tugevalt kaitsta maailma rahvastik ähm, kasvab, nõudlus ressursside järele kasvab, majanduskriis ja muud ähm, aspektid viitavad sellele, et me peaksime rohkem kasutama Euroopa päritolu puitu. kui me kasutame troopilist puitu, me ei saa olla kindlad äh, korruptsiooni puudumises ja e-, seaduslikkuses. kasutades troopilist puitu, me õõnestame seal piirkondades bioloogilist mitmekesisust ja seda kõike olukorras, kus meil on tegelikult alternatiivid olemas. kui meil oleks rohkem Euroopa metsi, siis oleks võimalik äh, mainitud probleeme vältida loomulikult äh, ei saa Euroopa kodanikele ette kirjutada seda, et nad ei äh, tohiks troopilist puitu osta, seni kuni on äh, valikuvabadus, tuleb importpuitu paremini kontrollida. väga keeruline on ka nende lepingutega korruptsiooni vältida me arvatavasti ei suuda olukorda Kongos ja Kamerunis äh, muuta, nii et siduv leping oleks minu arvates, oleks olnud parem kui vabatahtlik, aga vabatahtlik leping on loomulikult parem kui äh, olukord, kus üldse lepingut ei ole. mis puudutab äh, metsade seisu, siis me peame sellele üle kogu maailma tähelepanu pöörama. härra Möltser, järgmisena üks minut tänan, proua president, partnerlusleping Kameruniga on väga vajalik ja see mõjub hästi Euroopa Liidu kuvandile metsakaitse aastal, aga kas see ka toimib, on küsitav. Kamerun on korruptiivne riik, keskkonnaorganisatsioonid eh, heidavad äh, president katkestab kõneleja ja juhib tähelepanu tõlkeprobleemile. palun alustage uuesti, härra Möltsel, sellepärast et paljud saadikud ei kuulnud teid, alustan uuesti. tänan, proua president. partnerlusleping äh, metsandusvaldkonnas Kameruniga on minu arvates äh, kiiduväärt ja see mõjub hästi Euroopa Liidu kuvandile metsakaitse aastal, aga ma ei tea, kas see leping on äh, väärt seda paberit, kuhu ta on kirja pandud. keskkonnaorganisatsioonid heidavad Kamerunile ette, et riik on teadlik keskkonnaalastest kuritegudest, aga takistab äh, õiguskaitseorganite tööd selles valdkonnas ja rahvusvahelised kontsernid kontrollivad sealset äh, puidukaubandust. kohalikel firmadel tihtipeale puudub oskusteave ja kui Kamerun äh, korruptsiooni kontrolli alla saab, siis oleks see leping mõttekas. me tunneme muret vihmametsade pärast, aga me ei, ei äh, tohiks äh, sellega takistada Euroopa metsaametnikel metsade kasutamist, kuna nemad enamasti tegutsevad eeskujulikult. tänan ja nüüd järgmisena härra Kasmarek, üks minut. proua president, volinik, daamid ja härrad, kuu aega tagasi koos arengukomisjoni delegatsiooniga ma külastasin Kongo Vabariigi ja seal arutasime konflikti algatust äh,, rääkisime sel teemal riiklike ametite ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad. ja oluline on selles riigis just metsaraie, see on äh, nafta äärel teine suurim tuluallikas. aga tuletage meelde see, kuidas kasutatakse nafta saadud tulu, see on läbipaistmatu süsteem, arusaamatu süsteem ja info jõuab meieni suure hilinemisega, samal ajal Kongo Vabariik on avaldanud muret oma metsade tuleviku pärast ning kavandab laiapõhjalist metsandusreformi. me ei tea, kas seda saadab edu, kuid igal juhul me soovime neile edu selles ettevõtmises. seetõttu on oluline on tugevdada seaduslikku puidukaubandust. on oluline, et flekt hakkaks toimima ka naaberriikides, sest äh, vastasel juhul see kaubandusleping satub ohtu äh, salakaubanduse tõttu me ei tea, kas need normid ja standardid, äh, mida me äh, promoveerime seadusliku puidu äh, raidel, hakkavad ka toimima ja saavad siduvaks nende riikide tootjatele, kuid me peame muutma selle süsteemi nii efektiivseks kui võimalik, me peaksime avaldama survet ka teistele importööridele väljaspool Euroopa Liitu, selleks et järk-järgult teha lõpp ebaseaduslikule puiduraidele. Flikti algatus on väga oluline võitluseks vaesusega, võitlemiseks metsade raadamise vastu ning nende riikide majanduse jätkusuutlikuks muutmisel. samuti on vajadus edasi arendada põllumajandust ja vähendada Kongosse sisse tavaettevõtte toiduainete arvu tänu puidukaubandusele äh, võib see majandus muutuda tugevamaks ja jätkusuutlikumaks ja seeläbi tuua kasu ka kesk-, keskkonnale. järgmisena härra Arsenis. suur tänu, proua president, härra volinik. meil on hea meel selle üle, et sisuliselt läbirääkimised lepingute osas on lõpule viidud. mulle valmistab aga muret see, et äh, Flekti läbirääkimised algasid ka Malaisiaga. see tähendab seda, et äh, teil on oluline vahend olemas. me peaksime sõlmima flekt lepingud äh, paljude kõva troopilise puidu eksportriikidega, peaksime kaasama ka Vietnami ja teised riigid, äh, kus on palju metsa. Need riigid äh, peaksid võtma suure osa tööst enda kanda võitlemaks ebaseadusliku raie vastu meie oleme oma kodutööd äh, suuresti ära teinud, liikmesriigid on võtnud vastu äh, impordireeglid, mis puudutavad riike, kellega meil on sõlmitud flektlepingud. meil on vaja veel palju delegeeritud õigusakte rakendada. komisjon võiks äh, protsesse kiirendada ja informeerida liikmesriike, millised meetmed neil veel tuleb võtta. nüüd vaba mikrofoni raames ma ei saa kõigile sõna anda, kõigepealt härra Kelly, palun. suur tänu, president. ilmselgelt tegemist on oluliselt äh, tähtsama küsimusega, kui äh, esmapilgul võiks aimata kahekümnendal sajandil on skandaalsel kombel metsasid massiivselt maha raiutud, eriti kolmandates riikides kohalike inimeste poolt, kellel on lihtsalt rahahäda, aga ka rahvusvaheliste suurfirmade poolt. seetõttu on need lepingud teretulnud. loodetavasti nad ka rakenduvad ellu. muidu on nad mõttetud. üldisemalt peame me tagama, et teised Euroopa Liidu poliitikad ei panusta edas-, jätkuvale metsade raadamisele. see puudutab näiteks biokütuseid, mis arv-, paljude inimeste arvates õhutab kohalikke inimesi metsu maa, metsasid maha raiuma. suur tänu! suur tänu, nüüd härra Ferreira! senhora presidente a exploração de madeira. E suur tänu proua president ebaseadusliku puidu eksport Kesk-Aafrika riikidest nagu Kongo või Kamerun ohustab, ohustab kohalike inimeste elatisallikaid. praegusel hetkel võib ka tunnistada, et tegemist on suure bioloogilise mitmekesisuse allikaga. troopiliste metsade maharaiumine on ohtlik, samuti ei tohiks unustada, et seal tegutse, sellel alal tegutsevad suured rahvusvahelised ettevõtted, mis sageli on pärit ka Euroopa Liidust. samuti on probleemiks mitte jätkusuutlik metsade haldamine. sageli just suured metsandusettevõtted eiravad hea halduse reegleid. Need lepingud on väga olulised, samuti on meie abi väga oluline mit-, bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks nendes riikides. me peame tagama, et me vähendame toorainete importi industrialiseeritud riikidesse. härra Rüübik, palun. sellele teemale ebaseaduslikule puidutööstusele pööratakse järjest rohkem tähelepanu ja seetõttu tulevad need lepingud õigel ajal. VKE-d Kamerunis ja Kongos peaksid saama võimaluse edasiarenemiseks äh, keskkonna valdkonnas. arutelu on väga tervitatav ja meil tuleb äh, ka tulevikus tagada selle teema aktuaalsus. härra Obermeier, palun tänan, proua president. nelikümmend protsenti Kameruni pindalast on veel metsaga kaetud. Kamerun on kõige suurem eksportija troopilise puidu osas Aafrikas, aga kuskil äh, ei äh, raiuta puitu nii palju kui seal ja kümne-viieteist aastaga on seal olukord dramaatiliselt muutunud, kui asi samamoodi jätkub. mis on seal kõige suuremaks probleemiks? korruptsioonivastane võitlus. oleks vaja tõhusat äh, õiguskaitsesüsteemi ja jätkusuutlikku metsandussüsteemi. ja samuti tuleks äh, paremini äh, edendada seal metsaalast koolitust kaheksakümmend protsenti puidust eksporditakse Euroopa Liitu ja Euroopa Liit peab võtma siin omapoolsed sammud, vabatahtlikkus on äh, hea, aga mulle tundub, et antud juhul äh, vabatahtlikkus äh, meid kuskile haljale oksale ei vii ja ettevõtetele tuleb panna sidusad reeglid. tänan ja nüüd volinik saab vastata. Oh, president, lugupeetud parlamendiliikmed arutelu tegelikult äh, laienes kaugemale kui need vabatahtliku partnerluslepingud, sest kui me räägime metsas, siis ei ole mitte ainult kaubandusallikaks, see on nende riikide energiaressurss ja ka elanikkonna kasv mõjutab metsa. ja seetõttu ma tahan veel kord rõhutada, see on esimene samm äh, ühes nendest valdkondadest, mida me oleme teinud. ma tean, et see ei ole veel lahendus, kuid tuleb kuskilt alustada, et selle asjaga tegelema hakata Äh, ma usun, et ka nende riikide kaasamine on oluline. Need riigid ei ole sugugi lihtsakoelised, kuid nendel riikidel on selja taga raske ajalugu. Äh, nad said oma iseseisvuse viisteist aastat tagasi. kuid nad ei ole veel sellises olukorras seda saavutanud, nagu mõningad meie liikmesriikides saavutasid iseseisvusi. seetõttu neil kulub aega, et panna tööle riigiasutused, institutsioonid, võidelda korruptsiooniga ja panna paika ka ressursihalduse. Nad on asunud sellele teele kui me vaatame Aafrika poole, siis Aafrikas on saavutatud ka majanduskasvu kriisiaastatel, mis tähendab seda, et Aafrika majandus muutub paremaks ja tugevamaks. see on ainult üks näidikutest, aga kui me näeme seda üldist tendentsi, siis see toob meile julgustavaid uudiseid. ja ainuke viis selle protsessi täiustamiseks on teha koostööd ja seetõttu me loodame jätkusuutlikule metsahalgusele. Äh, Kongos ja äh, äh, Kameruunis me teeme koostööd ka teiste riikidega, näiteks Indoneesiaga. me, meil toimuvad läbirääkimised, kuid on lootus läbirääkimiste lõpule viia. ja ma usun, et kaasnevad riskid on väga väikesed ja me peame kaasama need riigid sellesse protsessi ja seetõttu ma suhtuksin sellesse protsessi kui positiivse protsessi ja me samaks peame mõtlema äh, ka kliimamuutuste vastu võitlusele. Cancunis me saime kinnitust sellele, et ka teistes maailma jagades suhtutakse sellesse tõsiselt. mitte ainult meie ei soovi, et maailm oleks õiglane ja areneks jätkususelt. ka teised maailma osad on õppinud nendest õppetundidest me alustasime näiteks siin efektiivsuse näitajatest ja teised maailma riigid on jälginud meie eeskuju, ressursi eh, efektiivne kasutamine, sest eh, kui eh, meie puiduressursid vähenevad, siis ka teised saavad õppida nendest õppetundidest. ja jällegi ma tahan teile tagada, et komisjon jälgib, teostab seiret mitte ainult meie ametnike poolt, meil on ka Euroopa Liidu ja liikmesriikide esindused nendes riikides see on protsess, kus osalevad ka liikmesriigid, komisjon ei tegutse selles valdkonnas üksinda väga paljudel juhtudel äh, liikmesriikide äh, oskusteave oli oluline need vabatahtlike partnerluslepingute sõlmimised. ja, ja äh, ma loodan, et see protsess saab teiepoolse nõusoleku, see on hea protsess, see liigub õiges suunas ja äh, loodetavasti annab ka vastused nendele küsimustele, mille te täna tõstatasite tänan, härra volinik ja nüüd ma annan sõna tagasi meie raportöörile härra Žadole. tänan, volinik. veel kord ma tahaksin tänada kolleege, kes võtsid sõna selle arutelu käigus. peaaegu kõik me laulsime nagu ühest noodist, rääkisime sama juttu, kuid ma tahaksin teile meenutada, seda olulist aspekti, et vabatahtlikud partnerluslepingud on seotud arengu, keskkonna ja kodanikuühiskonna tugevdamise aspektidega kui tänapäeval meil on üks võimalusi jätkusuutliku arengu edendamiseks nendes riikides ja konkreetsemalt Aafrika riikides, peaks seda tegema läbi kodanikuühiskonna tugevdamise nendes riikides ainukeseks demokraatlikuks võimaluseks on valida ja hääletada presidendivalimistel ja nagu me näeme ka Kameruni äh, näite puhul on nad saavutanud piisavat edu selles valdkonnas. Euroopa Liit peab olema alaliselt kohal ja kaasatud äh, vabatahtlike partnerluslepingute jõustamisse, selleks et jälgida, kuidas äh, Äh, metsandust juhitakse, kuidas tulusid jaotatakse ja kuidas kodanikuühiskond on nende lepingute täitmisesse kaasatud. läbi kodanikuühiskonna tugevdamise saame me kõige paremini reageerida sellistele argumentidele, mis tõdetakse seoses Hiinaga näiteks miks me peaksime oma arengulepingutele nii palju erinevaid äh, äh, tingimusi seadma, kui Hiina lihtsalt äh, äh, siseneb nende riikidesse ja ekspluateerib nende loodusressursse. ja parim vastus nendele küsimustele on, me tugevdame kodanikuühiskonna. volinik, me teame, et Euroopa on suur turg äh, äh troopilisele puidule, lehtpuidule kuid kogu tööstusele on oluline, et see oleks stabiilne, kasumlik turg